jah, liive kallid kolleegid, meid ei ole siin küll väga palju kohal, kuid vaatamata sellele ma pigem alustaksin. enne kui päevakorraga jätkata, pean teile kurbusega teatama Äh, me räägime sinust, pane palun kõrvaklapid pähe, ütleb äh, koosoleku juhataja Evale. jah, mul on väga kurb teade äh, ja me peame hüvasti jätma meie komisjoni liikmega kom, komisjoni kaastöötajaga Eva lahkub meie juurest kahjuks ja ma seoses sellega tahaksin tänada viimaste aastate väga hea tööd, töö eest ja soovida äh, sulle kõige paremat. ma kuulsin, et sa liitud äh, sotsiaaldemokraatide Hispaania äh, delegatsiooniga. seega sa ei lahku parlamendist tervikuna. sa jääd meile nõnda öelda alles, vaatamata sellele on mul kahju et sa lähed. soovin sulle kõike kõige paremat. Grazie. Thank you, Eva, also for, uh, for us. So, dann können... nii, nüüd saame minna tegeliku päevakorra juurde, ma loodan, et üks või teine saadik lähitulevikus osutab meile au ja tuleb ka kohale. ja kõigepealt ma tahaksin teid tervitada meie esimese päevakorrapunkti puhul ja see on alaealiste kaitse digitaalajastul. selle korraldab meie poliitikaosakond ja ma tahaksin teda selle eest tänada, arvestades digitaliseerimist ja selle sisu Äh, äh, ja selle mõju noorukitele seab meie ette uued väljakutsed. loomulikult on oluline kehtestada õiguslik raamistik sellise kaitse tagamiseks. see on väga ulatuslik teema, meil on vaja tõe, tõepoolest aga täpsemalt sõnastada, millised on ohud, äh, milline on sõnavabaduse sisu ja mida saab taha Euroopa Liit alaealiste kaitsel. me kutsusime külla terve rea asjaomaseid äh, spetsialiste ja ma tutvustaksin neid. Äh, kõigepealt Brian O'Neill, äh, Dublini Tehnoloogia Instituudi teadusuuringute direktor. tema tegeleb just selle defineerimisega, mis on laste turvalisuse tagamine Eh, internetis, teiseks Stefan Chaudron, kes eh, räägib meile sellest, eh, milline on uurimustulemused noorte laste kaitses vanuses null kuni kaheksa. siis ühend-, ühineb meiega ka Genti ülikooli professor Eva Livens, kes räägib erinevatest lahendustest ja poliitilistest dilemmadest vähemuste kaitsel. Eh, lisaks on meie hulgas ka eh, proua Sonja Livingston, eh, kes on Londoni sotsiaalpsühholoogia, Londoni majanduskooli sotsiaalküsimuste professor tema äh, räägib meile nendest soovitustest, millised võiksid olla Euroopa Liidu poliitilised arengud alaealiste kaitsel. nii, pärast kahte esimest presentatsiooni öö, tuleb küsimuste-vastuste ring ja ma leian, et me teeme seda nagu tavaliselt, lühike küsimus ja sellele kohe ka siis vastus nii kujuneb kogu arutelu elavamaks. see oleks minu ettepanek. seega võime minna kohe esimese presentatsiooni juurde ja ma paluksin Brian O'Neilli oma presentatsiooni ka lagedale tulla, palun. Good morning, thank you very much. tere hommikust, suur tänu, proua esinaine ning lugupeetud komisjoni liikmed, suur tänu, et kutsusite mind siia. mul on väga suur au koos oma kolleegidega sellel väga olulisel teemal täna teie ees rääkida. ning muidugi on ka siin komisjonis sellest varem räägitud. minu ülesanne tänases esitluses on anda ülevaade probleemist, laste turvalisusest internetist, rääkida riskidest ja ohtudest, millega lapsed kokku puutuvad internetti kasutades samas toon välja tendentsid äh, küberkuritegevuse, mis mõjutavad äh, lapsi, õiguslikud probleemid, mis sellega kaasnevad, toon samuti välja ning võttes arvesse kiireid muutusi selles sektoris, peame toime tulema kõigi uute riskide ja väljakutsetega samuti. seda peavad tegema ka seadusandjad. see lähenemine tähendab, et me peame lab-, lapsi kaitsma internetis. see on väga oluline, kui me tahame tagada laste heaolu nii veebis kui veebist väljaspool ning see on mitmekülgne lähenemine selles, et nad saaksid kasutada neid äh, eeliseid, mida infoühiskonnas pakutakse. Euroopa Äh, tasandil poliitika kujundamisel püütakse seda ka tagada. kui me püüame probleemi defineerida, siis esindades äh, teadlasi, kes on töötanud äh, käsikäes poliitika kujundajatega selles valdkonnas juba mõnda aega, räägiksin meie lähenemisest. mis on meie lähenemine laste veebi turvalisuse määratlemisele, sekkumine, poliitikate kujundamine, muidugi see tähendab ka teadlikkuse tõstmist riskidega seoses, koolitusi selleks, et arendada oskusi ning äh, tagada laste vastupidavus, vahendid, tehnoloogilised lahendused selleks, et veebikeskkonnad oleks turvalisemad, regulatiivsed meetmed ning sihitud tegevus, sealhulgas äh, seadusandluse läbi selleks, et äh, takistada kahjuliku sisu levimist. selline lähenemine areneb, vähemalt kakskümmend aastat kogemusi meil juba on erinevad rõhuasetused äh, on kasutuses, nagu me teame, siis äh, liikmesriigid kasutavad erinevaid lähenemisi, alates kaitsemeetmetest, millega püütakse riske leevendada ning vähendada võimalikke negatiivseid kokkupuuteid äh, internetiga, internetis lastel ning samuti soovitakse leida tasakaal ta Äh, nende õi-, selle õi-, laste õigus, õiguste vahel äh, pääseda ligi veebisisule. seega me ei räägi ainult kaitsemeetmetest, vaid toetame ka parema internetikasutusega seotud äh, lahendusi. kui me paneme paika selle skaala, siis peab kindlasti rääkima ka sellest, et laste ligipääs internetile on väga lai lapsed on digitaalsed teerajajad, sageli nad on esirinnas interneti kasutamisel ning neil on kindlasti selliseid kogemusi, mida täiskasvanute maailmas äh, võib-olla ei pruugi olla. me teame rahvusvahelisest ja globaalsest, äh, globaalsetest teadusuuringutest äh, samuti, et professor Livingston on sellega tegelenud, nimelt alla kaheksateistaastased lapsed on, moodustavad umbes kolmandiku veebikasutajatest ning äh, suurem osa noorematest internetikasutajatest äh, puutuvad probleemidega kokku kui täiskasvanutest või kõigist kasutajatest, kasutajatest. seega võttes arvesse kaasaegse elu arenguid, on oluline, et me kaitseme, kaitseksime lapsi. see on eriti oluline, selles mõttes on eriti oluline, et me mõistaksime ka sotsiaalmeedia rolli ja seda, kuidas lapsed tänapäeval Internetti kasutavad meelelahutuseks, sõpradega suhtlemiseks. varasemates uuringutes oleme püüdnud lahendada ka neid probleeme, mis on seotud kasutajate probleemidega, kui kasutatakse selliseid teenuseid, mis äh, ei ole mõeldud sellisele vanusegrupile mis on teadusuuringute panus poliitika kujundamisse, nimelt pakkuda tõenditepõhist alust, tõendid peavad olema tugevad ning kinnitatavad, millega tegelevad lapsed tegelikult, mis võib olla kasulik nende arengule või milline käitumine võib kaasa tuua riske ja ohte. või millised on need riskantsed võimalused, kombinatsioon siis mõlemast mis võib teha kahju, aga ei pruugi mõjutada last otseselt negatiivselt. kas risk tekitab kahju, see sõltub äh, tõenditest, väga oluline on, et rõhutaksime, et risk, riskiga viitame äh, ohu tõenäosusele, risk ja võimalused äh, veebikasutuses käivad käsikäes ning need sõltuvad laste üha suuremast kokkupuutest internetiga, nende tegevusest internetis ning on järjest uusi probleeme, millega poliitikakujundajad peavad arvestama. püüan teha lühidalt, seega tutvustan siin klassifikatsiooni, tüpoloogiat erinevatest riskidest ja ohtudest, mida oleme ka varasemalt esitlenud Euroopa kontekstis on seda teemat aastate jooksul põhjalikult uuritud ning on tuvastatud erinevad olukorrad, kus lapsed võivad olla nii ohvrid kui ka aktiivsed osalised sellises veebipõhises käitumises ning lapsed võivad sattuda ka olukorda, kus nad puutuvad äh, teatud määral kohtu, kokkuohtudega. Äh, tõendeid on laialt, tõendid on mitmekülgsed ning on äh, tehtud mitmeid järeldusi kõigis nendes valdkondades. väikse kokkuvõtte algatajana räägiksin, millised vahejuhtumid, äh, milliste vahejuhtumitega on Euroopa Liidu lapsed kokku puutunud veebis vastavalt meie uuringutele ning uuring, sellised kogemused äh, on laialt levinud laste ja noorte seas. üle poole üheksa kuni kuueteistaastases lastest ütlesid, et teatav veebisisu äh, tekitab neid, e-, neis ebamugavust või nad tahavad, et nad ei oleksid seda näha, samuti on üsna sage kokkupuude seksuaalse sisuga, kuigi see ei pruugi olla alati negatiivne, küberkiusamine, küberkiusamisega seotud probleemid on üks sagedasemaid probleeme, mis tekitab kõige rohkem kahju laste peal, aga see ei ole kõige levinum probleem probleemide seas seksuaalne ahistamine, seksuaalsete sõnumite saatmine ja saamine on üha laiemalt levinud vahejuht, vahejuhtumite seas. mis puudutab kahjulikku mõju, siis eh, siin on pilt eh, veidi teistsugune ning siin on taas küberkiusamine, see, millest antakse abiliinidele kõige rohkem teada ning vastavalt kogutud andmetele mõjutab äh, see just äh, kõige rohkem lapsi negatiivselt. ning see on üks kõige suuremaid probleeme, millega näiteks haridussüsteemis on äh, tekkinud väga suuri probleeme. nüüd veebikuriteod, mis mõjutavad lapsi ebaseaduslik kahjulik sisu tuleb siin omavahel lahku lüüa, need on kaks erinevat asja, kaks erinevat probleemi tahku. ning mis puudutab küberkuritegevust, siis on mitmeid erinevaid käitumisi, erinevaid probleeme, mis võivad olla lastele kahjulikud ning mida peaks käsitlema vastavalt karistusseadustikule, see on näiteks seksuaalne ärakasutamine, ahistamine, radikaliseerimine, veebiplatvormide kasutamine äärmuslike ideoloogiate levitamiseks. muidugi laste seksuaalset ärakasutamist puudutav materjal, sellega pistavad rinda nii, rinda nii valitsused kui õiguskaitseasutused üle kogu Euroopa, see on väga suur valdkond, kus teguda, tegutsetakse. ning need andmed, mis on saadaval selle kõigega seoses tekitavad ka avalikkuses suurt muret. lisaks uued äh, ohud äh, ning riskihinnangud, mille on läbi viinud äh, Europol ja teised, nendes on tuvastatud uusi murekohti, seksuaalne väljapressimine, šantaaž, need on hiljutised näited sellest, kuidas küberkuritegevus mõjutab lapsi kurjategijad kasutavad äh, laste kujutisi, pilte, mille nad on välja äh, pressimise või pettuse teel saanud ning kasutavad neid laste äh, šantažeerimiseks, selleks, et toota veel seksuaalset sisu. on mitmeid juhtumeid viimastest aastatest, mis on tekitanud tõsist muret seoses sellega, kuidas lastelt kogutakse pilte ja sisu ja mis on eriti kahjulikud noorematele lastele. küberkuritegevuse valdkonnad, mis lapsi mõjutavad, need on kõik väga suureks väljakutseks poliitika kujundajatele ja teadlastele, aga nagu minu uurimus näitab, minu uurimus puudutas uusi ohte, siis uued tehnoloogiad, uued äh, kasutused võivad kaasa tuua ootamatuid tagajärgi, mis võivad tekitada väga suuri probleeme. lapsed kasutavad tehnikat ja tehnoloogiaid äh, järjest nooremas vanuses, seega uued ohud, uusi ohte peab äh, arvesse võtma, ka digitaalset koolitust vanematele tuleks tagada turvalisus kõigis seadmetes. lapsed oskavad kasutada kõiki seadmeid, see tähendab veel ühte keskkonda, mida tuleb põhjalikumalt uurida ning tuleb võtta õigeid meetmeid selleks, et juhendada ka nii vanemaid kui poliitikakujundajaid probleemidega toime tulema, mis puudutab privaatsust, turvalisust ning pikk pikaajaliste andmete kogumist, siis äh, sellega kõigega tegeletakse. kokkuvõtteks, mis puudutab äh, teadusuuringuid, siis äh, meil on teadusuuringuid veel liiga vähe väga noorte tehnika kasutajate kohta, kuidas kasutatakse mobiilsideseadmeid, asjade internetti, mis ohte need kaasa toovad, aga ka mis eelised, eeliseid need võivad pakkuda minu hiljutine koostöö Euroopa Komisjoniga on näidanud, et riiklikul tasandil liikmesriigid ise ei ole kogunud piisavalt äh, andmeid selleks, et selle tööga edasi minna, ainult viis liikmesriiki äh, viivad läbi regulaarseid uuringuid selleks, et äh, juhinduda nendest poliitika kujundamisest. suur tänu tähelepanu eest ning et sain anda teile ülevaade sellest, kui oluline on tõenditepõhine uurimus selles valdkonnas, aitäh! aitäh! tänan teie sissejuhatava tutvustuse eest ja nüüd saab järgmisena sõna kolleeg Chaudron. Thank you very much. So I... aitäh ootan, et äh, slaidid ka välja ilmuks. jah yeah,, all right. So today as we just saw thanks to nii et tänu mm, Brianile me nüüd teame, et äh, lapsepõlv on äh, kindlasti muutunud äh, digitaalseks, vaadates lapsi ja vanemaid on, on näha, kui palju on lapsepõlv muutunud viimaste aastate jooksul. digi-, digitaaltehnoloogia kasutamine torkab silma juba väiksed lapsed ja isegi kohati imikud kasutavad äh, äh, ta-, äh, tahvelarvuteid ja muid asju ja seetõttu on palju küsimusi esitatud sellega seonduvalt õppimise ja ohtude ja eeliste kohta. ja kui me väga hästi teame, kuidas kasutavad seadmeid teismelised, eelteismelised, siis äh, on vähe andmeid äh, väikeste laste äh, seadmete kasutamise kohta, et millised riskid sellega kaasnevad, millised võimalused sellega kaasnevad ja selleks, et saada teavet selle teadmuslünga sulgemiseks algatati kahe tuhande neljateistkümnendal aastal uurimus, mille pealkiri oli Väiksed lapsed ja digitaalne tehnoloogia ja eesmärk oli mõista paremini, et mida lapsed saavad teha digitaalselt, digitaalse meediaga, äh, millised on äh, laste ja vanemate arusaamad digitaalsest ma maailmast ja kuidas äh, vanemad haldavad ja vahendavad oma laste digitaalse meedia kasutamist ja millised on sellega seonduvad riskid ja võimalused. ja teadlased valisid kvalitatiivse lähenemise, mis tugines intervjuudele ja vaatlustele ja selleks oli kaks põhjust. esiteks, väiksed lapsed ei äh, oska veel täita küsimustikke e. ja no, intervjuud e ja vaatlused on äh, sobivad selleks, et äh, seda uut nähtust paremini uurima et äh, siin on ülevaade sellest uurimusest, kolm aastat kestis kolm äh, etappi, rohkem kui kuuskümmend äh, teadlast kolmekümne ühes teaduskeskuses ja mingit ähm, erilist toetust neile ei antud, see uurimus viidi läbi kahekümne ühes riigis kogu Euroopas, küsitleti neljasaja kuutkümmend kaht last ja neljasadat vanemat ja siin on siis äh, selle uurimuse peamised äh, äh, tulemused ära toodud, alustame siis väikestest lastest. nii et üldiselt väikestel lastel on väga mitmekesine elu ja digitaalsel meedial ja mm, ekraanidel on selles ainult teatav osa. väiksed lapsed õpivad väga kiiresti ära tehnoloogia kasutamise, nad vaatavad, mida teevad vanemad ja vanemad lapsed isegi kui nad ei oska veel lugeda ja kirjutada, siis töötavad nad välja omaenda strateegiad äh, aut-, äh, automaatne täiendamine, äh, häältuvastus, pildituvastus ja niimoodi enamasti ise meediat kasutades nad tegutsevad katse-eksituse meetodil ja kahjuks on selline tegutsemine riskantsem, kui vanemad äh, arvavad, nad mõtlevad, et mida rohkem nad kasutavad tehnoloogiat, seda rohkem nad õpivad, aga kui vanemad neid õpetavad, siis on nende kriitili-, äh, nende meedia kasutamise spekter laiem, nad on paremad kriitilises mõtlemises äh, ja digitaalne meedia on, digitaalne tehnoloogia on üks asjadest, üks mänguasjadest teiste hulgas, et nad mängivad äh, mänge, vaatavad videoid, et see on äh, esimene lahendus äh, igavuse vastu, aga mitte ainult seda, nad kasutavad ka see meediat ka teabe leidmiseks, mitte ainult kooli jaoks, vaid ka oma huvide rahuldamiseks ja äh, ja vanemad äh, soodustavad sellist seadmete kasutamist rohkem, kui kool nõuab seda ja siis vanemad saavad ka paremini aru, millised võimalused ähm, sellega kaasnevad õppimise jaoks. mõned äh, lapsed on ka digitaalsed loojad, kõik äh, nad on huvitatud sellisest väljendusvormist, aga vähemalt alguses on kõiki neid vanemad õpetanud või täiskasvanud õpetanud äh, selliseid võimalusi kasutada. E, mm, mõned lapsed äh, umbes kuueaastaste hulgast on äh, juba ka sotsiaalvõrgustikes, enamasti on nende vanemad kutsunud nad ühinema perekonna suhtlusvõrgustikku ja enamasti on nad osaks perekonnakontost aga kohati on ka tegemist äh, omavanuste laste survega, et miks vanem, lapsed on hakanud äh, sotsiaalmeediat kasutama ja mõned vanemad äh, ei ole teadlikud riskidest ja lasevad lastel tegutseda vabalt sotsiaalmeedias. ja kui rääkida vanematest, siis vanematel on oma strateegiad, mis mm, ulatuvad kaitsest kuni äh, Äh, juurdepääsu piiramiseni või siis ka äh, nad toetavad äh, laste meediakasutust ja, ja kasutavad meediat nendega koos. ja me, need strateegiad sõltuvad vanemate arusaamast, teadmistest ja kogemustest ja enamasti, enamus vanemad tegelevad rohkem äh, laste mm, tehnoloogia kasutamise aja piiramisega ja vähem tegelevad sisu piirangutega. Äh, enamasti vanemad kardavad ne-, negatiivseid nähtusi nagu mõju silmanägemisele, keskendumisele, äh, kognitiivsele võimekusele, sotsiaalsele käitumisele, aga vanemate hirmud ei ole eriti hästi kooskõlas tegelike ohtudega, et äh, kas puututakse kokku ebasobiva sisuga äh,, reklaamiga või jagatakse privaatset või ebasobivat äh, sisu äh,. kiusamist ja küberkiusamist äh, ei maininud äh, küsitletud inimesed äh, lapsed tihti äh, oskavad väga hästi vanemate seatud piirangutest mööda hiilida, nad ähm, saavad tea-, uurivad välja paroolid ja digitaalselt teadlikumad vanemad äh, kalduvad sellele, et nad äh, toetavad aktiivsemalt laste tehnoloogia kasutamist, kasutavad seda nendega koos, nad oskavad paremini tehnoloogiat kasutada, nad on teadlikud võimalikest ohtudest ja nad oskavad oma lapsi juhendada ja nende lapsed tunduvad siis ka omandavad laiema valiku digitaalsetest oskudest. enamus vanematest peavad digitaalset arengut äh, vältimatuks, kasulikuks, aga see on nende jaoks ka väljakutseks ja need väidavad, et neil on vaja äh, juhtnööre selle jaoks. Ähm, ja enamus vanemaid arvavad, et äh, ohte on vähe ja lastele, e, laste juhendamise võib edasi lükata teismelise ikka, aga tegelikult näitas uuring seda, et lapsed puutuvad ohtudega kokku ähm, juba varem Ähm, äh, lapsed üldiselt, äh, vanemad üldiselt saavad aru, et äh, sellel tehnoloogial on hariduses oluline potentsiaal, aga nad ei saa sellest täielikult aru, et ähm, vanemad aktiivselt toetavad seda, et see võib usaldada sellest, et Põhja-Euroopas on vanemad toetavamad, aga Lõuna-Euroopas mm, kaldutakse sellele, et rohkem piiratakse laste inter-, tehnoloogia kasutust ja me näeme, et äh, idapoolsetes riikides äh, ollakse avatumad, äh, aga võib-olla ei saada aru ohtudest või vajadusest hoolitseda turvalisuse eest, et on väga palju erinevusi perekondade vahel nii riikide siseselt kui riikide vahel ja la-, väikeste laste digitaalsed oskused on väga erinevad, ehkki enamus neist õpivad kiiresti teatavad baasoskused, mm, vaadates, mida teevad täiskasvanud, aga vähe on neid lapsi, kes tõesti saavad juhendamist äh, teadlike täiskasvanute poolt, selleks et nad saaksid arendada välja äh, paremaid digitaalseid oskusi ja väikeste laste <clears throat> digi-, äh, tehnilised, äh, kriitilise mõtlemise ja sotsiaalsed oskused võivad tähendada, et neil on mm, probleeme vastutustundliku elu elamisega online maailmas ja väga oluline on investeerida alusharidusse ja lastehoidu, aga ka tõsta eh, teadlikkust nendest praktikatest, mida vanemad praegu kasutavad. vaja oleks eh, olukorda parandada, et tagada võrdsem eh, algus lastele ja digitaalsete pädevuste omandamiseks. suur aitäh ja tuleme esimese vastu, küsimuste-vastuste ringi juurde. proua Šoirova, palun, üks minut poolteist maksimum. Velmi uh, aktuální téma. Víme velmi dobře, že uh, jak rodiče... Selle presentatsiooni eest tegemist on väga aktuaalse teemaga. Ma tean, et nii lasteaiad kui ka koolid on hõivatud küsimusega, kuidas digitaalset tehnoloogiat ära kasutada. Ja samas tagada, et lapsed ja koolinoored ei oleks ohustatud. on ka muidugi lapsi ja noori, kes veedavad arvuti ees liiga kaua aega ilma seejuures midagi õppimata. siin on väga palju riske ja ma tänan antud ülevaate eest. ma leian, et oluline on jagada Äh, äh, neid kogemusi, mis on ennast praktikas õigustanud. kuid, kui tahetakse, et digitaaltehnoloogiat peab juba algklassides paremini kasutama, see tähendab seda, et tõhusamalt kasutama äh, selleks, et saaks tegeleda ka muude tegevustega, nagu näiteks spordiga. mind huvitab, kuidas erinevates riikides on püütud seda probleemi lahendada, sest vaid äh, lastevanemate õlule selle küsimuse lahendamist panna oleks võib-olla liig väga sageli ei ole eh, lapsevanemad üldse valmis digitaaltehnoloogia probleemidega kokku puutuma. jah, me loomulikult praegu valmistame ette audiovisuaalmeedia sisu direktiivi, kuid eh, kõigi nende küsimuste lahendamiseks pole minu arvates vanemad veel tänaseks valmis. suur aitäh! järgmine küsimus, palun question um,. In... suur tänu selle küsimuse eest, tõepoolest väga keeruline on kaasata lapsevanemaid, saada neid äh, nõus, neilt nõusolek, eriti mis puudutab tehnilisi muudatusi ja seda me oleme näinud üle te,, läbi terve kahekümne sajandi. ma arvan, et siin on tähtis just kool, sest oma uuringutes me nägime, et sellistes peredes, kus lapsed käisid koolis, koolis, kus õppesse oli integreeritud edukalt tehnoloogia, oli leitud tasakaal, me nägime, et vanemaid huvitas ka, vanemaid endid ka huvitas tehnoloogia ja selle potentsiaal õppimises, nad soovisid investeerida selleks, et lastel oleks õiged seadmed, investeerida aega selleks, et mõista, kuidas äh, kuidas aidata la-, lastel parandada tehnolo-, te-, tehnoloogilisi ot-, oskusi ja tõepoolest kõik õppisid väga palju. õppisid ka lapsevanemad ise, nii et nad said toetada kogu pere digitaalsete oskuste parendamist. kas te tahate lisada? jah, aitäh täpselt nii, nagu ütlesite, lapsevanemaid tuleb samuti abistada selles, neile tuleb anda juhiseid, kuidas käituda digitaalsete hooldajatena, kuidas toetada laste arengut. ning nagu ma ütlesin, see vastutus on siin jagatud, ka toetusvõrgustik toimib ühiselt, vanemad on, saavad pöörduda koolide poole, aga koolid äh, peavad äh, omama võimalusi koolitusteks, omama oskusi ja ka omama volitusi selleks, et äh, tehnoloogiat äh, õigesti kasutada. aga sellistel võrgustiku loomistel, teadmiste jagamisel, parimate tavade jagamisel on alati oma roll selles, et tagada, et kõik tunnetaksid oma rolli suur aitäh. järgmine kolleeg, palun. jah, see kõik on väga huvitav, tundub, et täna on rõhuasetus just noorematel äh, lastel äh, vanuses null kuni kümme, mida see, te saate rääkida näiteks keskkooliealistest lastest, näiteks äh, vanus kümme kuni viisteist, kuusteist, mulle tundub, et selle äh, noorterühma ligipääsu internetile on palju keerulisem kontrollida kakskümmend neli tundi, sageli on surve selleks, see mõjutab nende suhteid ka perekon-, laste suhteid ka perekonnaga. kui mina selles vanuses olin, siis puutusin oma vanustega kokku pärast kooli ainult siis, kui mängisime jalgpalli või äh, või kui õdede-vendadega koos trepil istudes äh, telefonikõne sain võtta, vanemad ja õed-vennad kuulasid kõike pealt, aga praegu on kakskümmend neli seitse ligipääs sõpradele, seega kas on ka mingisuguseid hinnanguid äh, seoses nende ohtude ja kahjudega, millega see vanem äh, vanuserühm kokku puutub võrreldes noorema vanuserühmaga ning milline nendest kahest vanuserühmast on suuremas ohus? um,? Yes in,, indeed in.... jah. me oleme uurinud just väga noori lapsi, kuna meil puudusid täielikult viimastel aastatel teadmised sellest vanuserühmast, me nägime, et üha nooremad lapsed kasutavad internetti. me ei teadnud, mida nad teevad selle tehno-, tehnoloogiaga. aga äh, eh, EU Kids Online eh, uurimisprojekti raames on uuritud uurinud ka teismeliste digitaalset käitumist juba umbes kümme aastat, seega meil on üsna täpne pilt selle vanuserühma käitumisest. Brianil võib-olla on rohkem infot selle kohta kui mul endal, kui nagu ma ütlesin, mina olen uurinud väga noori lapsi ning annangi sõnad edasi aitäh selle küsimuse eest, tõepoolest, üha parema kvaliteediga, üha rohkem uuringuid on saadaval vanemate vanuserühmade jaoks, eriti just teismelisi on põhjalikult uuritud, EUKids Online äh, on uurinud üheksa kuni kuueteistaastasi noori ning äh, mis puudutab andmeid ja järeldusi, mida me oleme näinud, need tendentsid äh, noorema teismee ja teismeliste seas, kuidas nad kasutavad ära võimalusi, millised on ohud, on oluline, et need kaks uurimisvaldkonda täiendaksid teineteist, kuna üha nooremate laste seas äh, sarnane käitumine levib, seega need kogemused, äh, mida on vanemas vanuserühmas uuritud, me näeme seda üha nooremas vanuses. seetõttu tulebki laiendada neid vanuserühmi uuringutes. aga Stefan rääkis äh, väga huvitavalt, see on seotud ka sellega, mida me oleme äh, näinud laste kogemust, kogemusi uurides ja lapsevanemate käitumist ja teadmisi uurides seoses sellega, millised on toetusvõimalused seoses nende vanuserühmadega. muidugi pilt on väga kirju, väga keeruline on ühtset üldist pilti üle Euroopa kokku panna, on vaja põhjalikult uurida riiklikul tasandil kõiki vanuserühmi, selleks et me saaksime arvestada kõigi kogemustega, aga üldine fookus on sellel, et väga paljud lapsed saavad kasu sellest, me näeme, kuidas nad kasutavad sotsiaalmeediat, see on kõige levinum äh, kogemus ehk äh, just vanema vanuserühma seas, kuidas pidevalt kasutatakse, pide-, pidevalt ollakse ühenduses, millised probleemid sellega kaasnevad. Äh, enamikel nendest probleemidest ei ole pikaajalist kahjulikku mõju, aga mõned kindlasti väärivad põhjalikumat tähelepanu, aitäh. suur aitäh võib-olla seda olulisem on, et me juba varases lapseeas selle kõigega tegeleme, selleks, et oleks võimalik kasvatada kriitilist suhtumine massimeediasse, selleks, et siis, kui nad vanemaks saavad, ei ole enam sedavõrd ohustatud, kuna äh, neid on õpetatud kriitiliselt lähenema. ma leian, et meediakompetents, meediapädevus on tegelikult üks võtmemomente antud probleemi lahendamiseks. härra Malinov, teil on sõna. okei okay. uh,. By the way just uh, to mention some tahaksin mainida ühte asja, et te räägite vanematest peaks, peaksid uh, alaealisi kaitsma, aga eile me rääkisime ka äh, vanavanematest, sest paljudes äh, perekondades äh, kasvavad lapsed üles peamiselt vanavanematega, sest lap-, vanemad on äh, välismaal, teevad seal tööd või siis on tegemist üksikvanematega, kes ähm, käivad tööl ja lapsi kasvatavad vanavanemad. ma arvan, et palju keerukam on keskenduda vanavanematele. meil on mõningaid uurimusi, mis näitavad, et on väga palju lapsi, kes äh, tõesti kasvavad üles äh, vanavanematega. ma tahtsin küsida, et äh, kas teile valmistab muret see paradoks või probleem, et mida rohkem oskusi lapsed omandavad, seda suuremate riskidega nad silmitsi seisavad, sest ma mõistan seda loogikat, et mida rohkem on vanematel ja vanavanematel oskusi, seda parem, aga kuidas seda kombineerida, sest me oleme nii entusiastlikud digitaaloskuste osas ja nii edasi, aga ma ei tea, kuidas sellega hakkama saada, et on räägitud, et oskused ja kriitiline oskus on olulised, mulle meeldib see, aga ikkagi ma tahaksin näha konkreetseid lahendusi. et see on alati olnud problemaatiline, et mida rohkem neil on oskusi, mida su suurem on nende digikirjaoskus, seda suuremate ohtudega nad silmitsi seisavad. ja et jah, on vaja oskusi, aga ikkagi see on probleem, mida ei ole lihtne lahendada. et te mõistate äh, seda loogikat, et äh, tavaliselt on ju niimoodi, et mida rohkem oskusi on, seda parem, aga digivaldkonna puhul mulle tundub, et asi on vastupidi aitäh selle küsimuse eest. see on tõesti paradoksaalne ja see on hämmastav. ma tean, et paljud, kes selles valdkonnas tegelevad, üritavad tagada parimaid äh, tulemusi laste jaoks, noor, aktiivsete noorte internetikasutajate jaoks, aga see tõesti on tihtipeale nii ja tõendid näitavad, et äh, mida rohkem kasutatakse tehnoloogiat, mida roh-, aktiivsem ollakse, seda rohkem, seda suuremad on ka riskid. aga kas need äh, riskid ähm, toovad endaga kaasa ka kahjustamise, see on iseküsimus. see put-, sama käib ka öö, ähm, oskuste kohta, et äh, see, kui oskusi ei ole, see öö, äh, kui ei ole oskust ohkud, ohtudega ümber käia, see teeb inimesed haavatavaks. Äh, ja see käib eriti äh, laste kohta, kes on äh, haavatavad, kellel ei ole veel oskusi lah-, probleeme lahendada, et siin peab lahendus seisnema selles, et me suurendame nende vastupanevõimet ja oskusi probleemidega toime tulla ja ühtlasi ka ohutama internetistrateegiaid ja teadlastena me saame anda oma panuse sest äh, meie leiud kinnitavad seda, näitavad seda, et millised on äh, noorte inimeste tegelikud kogemused ja üksteiselt õppimine on olnud väga oluline ja sellest on väga palju kasu olnud, äh, näiteks küberkiusamise ennetamise programmide puhul. et, ähm, et see üksteiselt õppimine oskuste omandamise puhul on tõesti olnud väga hea variant. üks väljakutsetest, millega me silmitsi seisame, on tehnoloogia areng ja sellega seonduvad ohud, see on ka üks asjadest, mille, mida me peame silmas pidama, peame üritama sellele järge jõuda, et uus Whatsapp või uus Facebook võib välja tulla juba homme ja selle jaoks ei ole meil siis vahendeid, mida me saaksime vanematele või lastele anda, et nad oskaksid seda kasutada tasakaalukamalt. ja see on ka üks väljakutsetest, millega me peame tegelema aga ma arvan, et ähm, kui meil on sellised strateegiad nagu üksteiselt õppimine, kui me aitame vanemaid öö, ähm, oma la-, öö, äh, laste interneti kasutamist äh, jälgida, äh, kus nad saaksid ühiselt internetti kasutada, kus nende tähelepanu juhitakse ohtudele äh, siis äh, see võimaldab äh, parandada äh, üldisi oskusi, mis puudutavad teadlikkust ohtudest ja vastupanuvõimet neile. suur aitäh, Silvia Kosta, palun. jah, ma hindan väga kõrgelt seda, mida on seni teadusvallas juba ja uurimustöö vallas juba tehtud. see tähendab, aga seda, et on võimalik veel uurida, mida, milline digitaalpedagoogika oleks võimalik, millised pedagoogilised võimalused avaneb, avab meile digitaalne tehnoloogia. aga loomulikult me teame, millised ohud on, ja selles kohas, kohta on meil juba üsna palju teadmisi, on tõesti väga palju uurimustöid, kui me räägime Horisont kakskümmend kaks teemal, siis me teame ka, millised on ajanõuded meile. ma tahan rõhutada, et on olemas vahendid ja meetodid selleks, et ka äh, majandusvaldkond, tööstus nõnda öelda rohkem ära teeks. me, see, mida on ette nähtud äh, alaealiste kaitseks digitaalmaailmas, see tegelikult tähendab seda, et tööstus- ja majandusvaldkond peab endale siin võtma senisest suurema vastutuse. tahaksin küsida te teete neid äh, uurimusi viies riigis ja te annate mitmeid soovitusi, aga on ka siseriiklikke asutusi, kes sellega tegelevad, kes tegelevad digiküsimustega, võib-olla peaksid nema senisest enam ära tegema. Neil on ju väga mitmeid pädevusi selles valdkonnas fakt jääb ju faktiks, et noorukid on pideva austatuse tingimustes ja mida, kuidas suhtute teie äh, riiklike äh, asjaomaste institutsioonide kaasamisse. Äh, ma saan aru, et seadusandlik tegevus on üks, aga me peaksime andma siinkohal ka erinevaid soovitusi. aitäh. Te tõesti olete siin äh, ära, välja toonud terve äh, terve rea asju, mida oleks vaja, et vaja on tõesti kvaliteetset poliitilist toetust. ma tean, et kultuurikomisjonis on sellega ka enne tegeldud ja te olete tõesti olnud juhtrollis. heade tavade edendamisel mitte ainult poliitika osas, vaid ka suuniste osas, mis tõesti on liikmesriikide tasemel väga kasulikud. ja mis puudutab neid erinevaid instrumente, mida saab kasutada, siis tõepoolest, et äh, suhted äh, teadlastega ja tööstusesindajatega on äh, väga heaks võimaluseks, meil on vaja rohkem keskenduda sellele, et mida me teame ühiskonna ees seisvatest väljakutsetest äh, seoses äh, sotsiaalsete mõjudega, ähm, mis on äh, pideval innovatsioonitsüklil äh, tehnoloogia valdkonnas ja IT-valdkonnas, et ähm, hmm. ja Horisont kaks tuhat kahekümne raames on ka hakatud tegelema nende ühiskondlike väljakutsetega ja vaadates nüüd, mis toimub noorte hulgas ja milline on ähm, mõju noorte probleemidele, kui nad võtavad kasutusele uut tehnoloogiat. ja kõik need muud asjad, mida te mainisite seoses suunistega ja seoses ähm, kontaktide, seoses tööstuse esindajate kaasamisega, et ähm, see on väga oluline, ähm, et ähm, et te saate siin äh, mõtteid äh, poliitika loomiseks äh, meie kohtumiselt, aga aga tööstuse roll on tõesti väga oluline selleks, et luua vastutustundlikke teenuseid ja vaja on, et selle osas oleks ka kontroll, et oleks tõesti ka ka kin-, et nad saaksid ka kinnu-, kinnitust, et nad ähm, teevad õiget asja. ja kui ma rääkisin siin probleemidest, siis see ei tähenda, et meil oleks üks ris-, mingid üksikud riskid ja üksikute, üksikud lahendused, vaid see on väga keerukas ja mitmetahuline ja me peame olukorda jälgima ja kasutama kõiki instrumente, mis meil võimalik kasutada on yeah,. Uh... aitäh, ma ei arva, et ma saaksin äh, omalt poolt midagi lisada, võib-olla ainult ühte asja. ma arvan, et me tõesti peame olema ettevaatlikud, eriti mis puudutavad Äh, uute äh, võimaluste mm, piiramist vanematele ja mm, noortele, et me ei tohi olla siin liiga piiravad, et kui mingisugune vahend on, ei ole nende jaoks piisavalt äh, paindlik, siis nad lihtsalt vahetavad platvormi ja kõik need jõupingutused, mis me oleme teinud, oleksid ilmaasjata, me peaksime otsast peale alust-, hakkama. ma arvan, et see on ka oluline aspekt, millele me peame mõtlema Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch eine Frage. Mein suur aitäh! tahaksin ka küsida enne ringi, teise ringi arutelu algust. me räägime siin vanuse klassifitseerimise kaudu püüdnud öö, vanemateni jõuda, otsustada, mida teha või mitte, ma sain nii aru. vanemad kes ei ole tehnikas ja massimeedias nii kodus, kasutavad seda pigem ebakriitiliselt. aga need, kes on massiteabe tundlikud, pigem on valmis saatma oma lapsi olla oma lastele toeks kriitilise mõtlemise kujunemisel ja need, kes on vähem haritud, need tunnevad vähem muret selle pärast, millega lapsed tegelevad. aga kõrgema haridusega inimestel puhul on see teisiti, pigem vastupidi, kas see on seotud nende sotsiaalse staatusega? aitäh! ma arvan, et see on ka üks väga oluline teema et äh, see, kuidas me uurime seda, et mida vanemad teevad ja millised on nende äh, kasvatusstiilid, siin on väga erinevaid äh, tegureid, et aktiivsem me, tehnoloogia vahendamine, see tugineb tihtipeale sellele, et vanemad on paremate digioskute, oskustega, nende digikirjaoskus on parem ja kõigi nende äh, uuringute kaudu me oleme saanud teatavat äh, infot äh, erinevate kasvatusstiilide kohta ja eriti selles osas, mis puudutab seda, et et kas lastel on tunne, et nad teavad sama palju kui vanemad või rohkemgi kui vanemad, et mm, aga see, mida, millest te nüüd rääkisite, et toetus vastavalt vanuseklassidele, kõik erinevad äh, ressursid, kõik erinevad suunised on tõesti väga olulised, et on olnud häid kogemusi sellega, et meil on mingisugused äh, teadmised, mida me saame siis kasutada äh, näiteks sisu klassifitseerimisel. et seda üldiselt peetakse väga tõhusaks äh, suunavaks äh, vahendiks, et äh, see, kas seda kasutatakse, on erinev, aga investeeringud sellistesse vanematele suunatud juhtnööridele on väga olulised ja loomulikult saab seda laiendada kõikvõimalikule sisule, sest sisuga seotud riskid on, neid on tõesti väga palju. aitäh! ja lisan Briani poolt öeldule seda, et meie uuringus, mis puudutas väikesi lapsi, me nägime, et tõesti äh, kogenumad vanemad äh, olid äh, siis ka sotsiaalselt paremal järjel olevatest, ähm, olevast klassist ja mm, majanduslikult nigelamal järjel oled, olevad vanemad olid piiravamad, üritasid äh, meediamaastikul piiranguid keskenduda, kehtestada oma lastele. see oli trend, aga seal oli väga raske mingit üldist, äh, üldiseid järeldusi teha, aga aga see, mida me nägime mm, lastega seotud riskide puhul, oli see, et mm, et mm, need, kelle puhul ohud olid äh, kõige suuremad, et kelle puhul oli kõige suurem oht, et nad seis-, äh, liiga palju aega veedavad tehnoloogiaga, olid äh, need lapsed, kelle vanematel oli vähem aega, et see ei puudutanud mitte varalisi olukorda, vaid vanemad investeerisid vähem aega oma lastesse, nad ei võtnud endale aega vaatamaks, mida lapsed teevad selle tehnoloogiaga ja kohati nad isegi innustasid lapsi tehnoloogiat kasutama, sest äh, nende jaoks, nende, neile tundub, et äh, laste füüsilise ohutuse seisukohalt on tehnoloogia kasutamine äh, nende jaoks hea lahendus, et nad kasutasid äh, tehnoloogiat lapsehoidjana. et see on tõesti üsna keerukas probleem. aitäh! seega seda suurem vastutuskoorem lasub meie haridusasutustel Äh, nõnda öelda äh, tasakaalustada neid tegemisi, mis kodus on tehkemata jäetud ja nüüd me tuleme teise raundi juurde. ja palun, kolleeg Liivens. Good morning everyone uh,, thank you. tere hommikust kõigile, suur tänu, et kutsusite mind siia, mul on väga hea meel teiega jagada oma uuringu tulemusi. uuringu eesmärgiks äh, tegelikult oli eesmärke kaks, esiteks vaadata erinevaid äh, instrumente, mida saaks vastu võtta selleks, et oleks olemas, oleks tagatud äh, lapse õigused digitaalkeskkonnas ning teiseks uurisime mitmeid poliitilisi valikuid, mis tõusetuvad selles kontekstis tagamaks, et laste õigustest peetaks kinni, et õigused oleks tagasid, on vaja, on olemas terve rida regulatiivseid vahendeid. eneseregulatsioon, kaasregulatsiooni on kasutatud äh, digitaalse keskkonna kujundamiseks varasemalt. Neid instrumente erineb äh, erinevate osapoolte sekkumus, sekkumise tase ja nende roll erinevates menetlusetappides valitsus on ähm, õigusreguleerimises äh, äh, põhirollis, äh, valdkond ise eneseregulatsioonis ning kaasregulatsiooni korral on kombinatsioon mõlemast, haridus, digitaalsed oskused, nagu juba kuulsime, saavad toetada neid instrumente terve kont-, terves kontiinumis suur rõhuasetus on just eneseregulatsioonil varasemalt olnud, minnakse üle ka paremale kaasreguleerimismeetoditele. mitmed instrumendid, näiteks äh, isikuandmete kaitse üldmäärus või uus äh, ettepanek audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi vastuvõtmiseks, äh, nende abil saame tagada, et käitumiskoodeksid, mis valdkonnas koostatakse, kiidetakse heaks regulatiivasutuste poolt, näiteks andmekaitseasutuste poolt, või nähakse ette ka rangemad äh, menetluslikud tagatised. selline kaasreguleerimine sobib eriti hästi just äh, nende tundlikumate poliitikaeesmärkide saavutamiseks, nagu see, millest me räägime täna. ühest küljest äh, kasutatakse paindliku eneseregulatsiooni eeliseid, kombineerides selle demokraatliku järelevalvega. selleks, et toetada olemasolevaid äh, regulatiivseid instrumente, selleks, et äh, lähenemine oleks terviklik ning suurendatakse vastupidavust, on vaja suurendada digitaalset pädevust, digitaalseid oskusi, samal ajal on oluline hinnata ka tehniliste vahendite mõju kasutamist kõigile laste oskuste, näiteks eneseväljendusoskus, eneseväljendusõigus või õigus privaatsusele. me teame, et erinevad äh, tehnoloogiatüübid on sobilikud erinevatele vanustele ning samuti ei tohiks alahinnata tehnoloogia tõhusust. üks näide eatuvastusmehhanisme saaks kasutada, see on ehk ka vajalik selleks, et jõustada äh, piiranguid teatud sisule, millele lapsed ei peaks ligi pääsema. näiteks täiska-, täiskasvanutele mõeldud seksuaalne sisu või ebaseaduslikud hasartmängusaidid, erinevad meetodid on selleks, et seda saavutada, näiteks kontrollitakse digitaalselt eh, isikut või dokumente, aga mitmel juhul ei olegi vaja isikut tuvastada, piisab vaid sellest, et määratletakse, kas isik on kaheksateistaastane või mitte. seega andmekaitse üldmääruse äh, andmete kogumise, võimalikult vähene andmete kogumine peaks olema aluspõhimõte siin. tehnoloogial on oluline potentsiaal selle ning selleks, et kujundada laste käitumist, äh, siin ei ole mingit imeravimit, see peaks olema osa regulatiivset lähenemisest, milles äh, suurendatakse valdkonna vastutust ning suurendatakse ka laste oskusi äh, ohtudega toime tulema. peame juhendama lapsi ja täiskasvanuid, tagama, et neil oleksid äh, teadliku, teadmised ja oskused. Need on olulised elemendid ka regulatiivses strateegias. kui Euroopa Liidu tasandil on järjepidev ja koordineeritud regulatiivne strateegia, laste õiguste tagamiseks digitaalses keskkonnas, siis tekib mitmeid poliitilisi valikuid, mida tuleks kaaluda. esiteks on oluline rõhutada, et kõik lapse õigused, kaitse, osalus ja nii edasi, sellest peaksid Euroopa poliitika kujundajad juhinduma. Need on omavahel seotud ja vahel isegi vastuolus üksteisega näiteks äh, lapse õigus äh, infovabadusele, äh, seda võib vahel piirata selleks, et kaitsta last kahjuliku, sellise kahjuliku sisu eest, millest rääkis Brian. aga mõnel teisel juhul toovad digitaalse meedia kasutamise piirangud koolis või muudes avalikes või era- või sellistes kohtades, need on liigsed selliseid piiranguid võivad kehtestada nii riigid kui kui teised osapooled, need on vahel põhjus, põhjendatud, aga igal juhul peaks lähtuma sellest, mis on parem. samuti vanus, küpsus ning lapse areng on oluline selle, siis kui otsustatakse, milliseid regulatiivseid meetmeid millisele earühmale äh, kohaldada, vanuserühmadest rääkisime ka juba varem. aga võivad tekkida ka vastuolud, näiteks äh, äh, suuremate laste, teismeliste sek-, seksuaalse enesemääramise õiguse ja nende kaitsmise vahel, näiteks seksuaalsete sõnumite saatmisega seoses. mis puudutab kriminaliseerimist äh, sellisel juhul, kui edatatakse, edastatakse Äh, noorte omavahelisel kokkuleppel seksuaalse tooniga pilte, see, me võime siin sekkuda nende seksuaalsesse enesemääramisse. samuti on ol-, kasulik äh, rakendada meetmeid, mis kaitsevad ka teismelisi, selleks võiks kaaluda näiteks filtreerimise või blokeerimise asemel kasutada äh, veenvaid või soovituslikke meetmeid, näiteks enese jälgimine või vaikesätete seadmine. tuleks tagada ka avastamise võimaluste kasutamine, kuna selle käigus muutuvad noored pädevamaks ja suurenevad ka nende teadmised riskidest. veel üks näide konfliktist on seotud sellega, et need poliitikad, mis tagavad laste õiguste kaitsmise seoses andmekaitsega, ei tohiks takistada nende osalust. näiteks on väidetud, et üldise andmekaitsemääruse artikli kaheksa kohaldamine võib tähendada, et teenuse osutajad, kui selliseid teenuseid kasutavad äh, suur hulk lapsi, otsustavad, et ei paku enam oma teenust näiteks äh, sellele vanuserühmale, mis jääb alla kaheksanda artikli eamäära, kuna eh, nad ei soovi vanemlikku nõusolekut küsida. see võib sekkuda laste õiguste tagamisse, see puudutab eh, laste õigust eneseväljendusele, nende õigust mängudele näiteks. kui kujundatakse regulatiivseid poliitikaid, siis tuleb arvesse võtta mitmete osapoolte õigusi ja kohustusi kõik osapooled, kes siin slaidil on toodud, neil kõigil on teatav vastutus, kuigi vastutuse suurus igal osapoolel on endiselt täna veel muutuv. mis puudutab Euroopa Liidu poliitikate lisandväärtust ja selline lisandväärtus on, eriti mis puudutab piiriülest digitaalset maailma, siis vastutus on suurematel osapooltel, näiteks valdkonnal ja ähm, andmeedastajatel, nende vastutust on suurendatud. samuti äh, nihe kaasreguleerimisstrateegiate poole kaasab ka reguleerijad, äh, riigid ning valdkonna. kui sellised regulatiivsed mehhanismid äh, tulenevad mõjuhinnangutest ning kui mõjuhinnangud on selgelt määratletud, piiritletud, siis peaksid olema paigas ka piisavad äh, tagatised ja kaitsemeetmed ning kui on olemas äh, kaasreguleerijate vahel ja reguleeritavate vahel ka koostöö, siis on tõenäoliselt poliitika eesmärgid saavutatakse. Need osapooled, keda peaks rohkem kaasama poliitika kujundamisse, on kodanikuühiskond ning ka lapsed ise. lapsed soovivad, et neid kaasataks poliitika kujundamise protsessidesse kui sellega kujundatakse seda digitaalset keskkonda, milles nad elavad ning lapsed saaksid ka oluliselt panustada, kui me neil seda teha laseksime. ning lõpetuseks. tundub, et praegu on saavutatud väga hea hoog mitmes aspektis, näiteks kaasreguleerimises äh,, samuti on äh, käes aeg äh, teha koostööd avaliku ja erasektori vahel, tagamaks äh, piisav paindlikkus ühest küljest, aga teisest küljest piisav järelevalve. me näeme seda näiteks selles, kuidas areneb, on arenenud auto, audiovisuaalmeedia direktiiv ja üldine andmekaitsemäärus samuti on saavutatud teatav hoog selles, et arvestataks kõigi lapse õigustega, mitte ei keskendutaks ainult kaitsele seda me näeme ka näiteks eh, Euroopa Nõukogu resolutsiooni, peatse resolutsiooni valgus, tegemist on samuti tervikliku lähenemisega, kus arvestatakse kõiki lapse õigusi. lisaks peaksid poliitikad eh, võtma arve, tõsiselt kõiki lapse õigusi, arvestama lapse vanusega, aga ka selle tundliku olukorraga, kus la-, kuhu laps võib sattuda ning lõpuks kordaksin Briani soovitust, nimelt kõik, kogu poliitika kujundamine peaks tulenema ka ajakohastatud tõenditepõhisest alusest, kus võetakse arvesse praegust digitaalset keskkonda ja mõjuhinnanguid. see nõuab äh, mitmepoolseid uuringuid, mida, mis on hästi rahastatud ja seda kõigis liikmesriikides. poliitika kujundajad peaksid ka äh, kaaluma seda, et koostatakse konkreetselt lapse õigusi puudutavad mõjuhinnanguid enne, kui võetakse vastu mingi poliitika, mis mõjutab lapse õigusi digitaalses keskkonnas, seda on ka rõhutatud juba siinse komisjoni soovitustest aastast kaks tuhat kaksteist. sellised hinnangud peaksid tõepoolest võtma arvesse lapse kõiki õigusi, aitäh! jah, äh, jah, tänan ka teid teie hinnangute eest ja nende dilemmade ees, mille, mille ees me seisame. enne kui läheme küsimuste-vastuste ringi juurde, annan sõna kolleeg Livingstonile uh, aitäh selle võimaluse eest uh, täna hommikul äh, teie poole pöörduda ja ja nüüd siis jätkaksin äh, sealt, äh, et millised võiksid olla meie soovitused, et ma olen London School of Economicsi professor ja olen tegelenud siis meediakirjaoskuse ja laste õigustega ja Äh, olen tegelenud siis äh, tõendite kogumise ja poliitika kujundamisega selles valdkonnas ja ma olen teinud äh, koostööd kahe kolleegiga, kes on eksperdid meedia reguleerimise vallas ja mm, muudes küsimustes, et ma siis äh, kavatsen rääkida viimastest Euroopa poliitika arengutest selles küsimuses ja hinnata olemasolevaid algatusi ja instrumente ja teha mõningaid soovitusi kultuurikomisjonile edasiste arendus, arengute jaoks. nii et kontekst äh, siin on juba räägitud sellest, et Euroopa Liit on loonud keeruka äh, lapsi kaitsva süsteemi äh, digitaalse valdkonna jaoks, et äh, seal on tegemist kaasreguleerimise ja, ja see on üsna kiiresti arenenud vastavalt digitaalvaldkonna arengule, see on, puudutab riski ja, ja laste ka-, kaitse laste õiguste konteksti Euroopa Liidus. aga see õigustepõhine lähenemine, mida on äh, toetatud, isegi selle jaoks on vaja ühiseid standardeid, äh, nagu ma just räägima. ja nagu härra O'Neill siin äh, selgeks tegi, on selged tõendid selle kohta, et lapsed saavad hoolimata olemasolevatest kaitsemeetmetest internetis kahjustada, sest riskid on tihti äh, Ehm, riske on väga, tihti väga keeruline vältida ja põhjuseid on väga palju ja neid pikaajalist mõju on väga raske hinnata ja poliitilist keskkonda on samuti väga keeruline mõjutada, sellepärast et lahenduse jaoks on vaja väga palju erinevaid osapooli ja äh, alates kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kultuurikomisjoni raportit, mis tähendas äh, väga head olemasolevate probleemide äh, kaardistamist, muuhulgas seda, millised tõkked on poliitika loojate jaoks, äh, on ellu rakendatud väga palju erinevaid soovitusi, nii et mina sooviks rääkida viimastistest arengutest seoses uute soovitustega nii et alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, alates viimasest äh, raportist on Euroopa Liit äh, prioriteediks võtnud eneseregulatsiooni, avalikkuse teadlikkuse tõstmise ja parimate tavade jagamise, tehnoloogiliste võimaluste arendamise ja laste internetis ärakasutamise vastase võitluse ja tuleb loomulikult vaadata laiemaid jõupingutusi selleks, et edendada Euroopa digitaalset ühtset turgu, ehkki eelmise aasta kes-, vahearuandes, mis puudutas rakendamist, lapsi praktiliselt ei mainitudki, ehkki Euroopa Liit väidetavalt tegeleb laste õiguste peavoolustamisega ja ta siin on siis ära toodud mõningad instrumendid peamised arengud alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast ähm, seoses äh, õiguslike standarditega on äh, isikuandmete kaitse üldmäärus, sellest on äh, juttu olnud juba ja oluline on eneseregulatsiooni maastikul ähm, allianss selleks, et paremini kaitsta alaealisi online'is ja äh, Ähm, parem internet laste jaoks äh, ja seni tegeldakse veel ja see lahendust ei ole leidnud äh, ka audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga, see võiks äh, muuta olukorda turul ja tegeleda nende probleemidega, mida Euroopa Parlament on nimetanud regulatiivseks läbikukkumiseks. ja Euroopa Liidu suunised eneseväljenduse õiguste kohta online'is ja väljaspool ja Euroopa Liidu inimõiguste suunised, nagu juba mainisin, see hõlmab meedia ja internetikirjaoskust, nagu ka paljud teised vastavad poliitikad ja siis ka käitumisjuhend illegaalse vihakõne vastu internetis, ka seal on selline eneseregulatsiooni mudel ja siis äh, vahendajate vastutuse režiim, äh, see ei ole muutunud alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, aga sellega seoses on äh, käimasolevad kõnelused ja on endiselt probleeme ja mm, siis on, et kui lapsi hoida kindlates piirides, siis see tähendab probleeme mitte ainult laste, vaid ka digitaalse keskkonna jaoks, kõigi inimeste jaoks ja vaja oleks siis paremini koordineeritud äh, regulatiivsete instrumentide ja mm, äriliste stiimulite segu ja me oleme toonud välja siis ka peamised äh, arengud äh, Euroopa Nõukogus ja rahvusvahelisel tasandil, muuhulgas jõupingutused, mis on suunatud rahv-, mis on tulnud Rahvusvaheliselt Telekommunikatsiooniliidult ITC koalitsioonilt, mis on suunatud lastele parema interneti loomisele ja ka muudelt organisatsioonidelt. ja mis puudutab olemasolevate algatuste ja instrumentide hindamist, siis see on nüüd väga oluline eh, minu raporti osa, et ma olen siia pannud eh, laste pildid, eh, kes kasutavad tehnoloogiat koolis ko, kodus ja mujal et äh, me tuletaks endale meelde, kes peamiselt kasu peavad saama nendest jõupingutustest ja et me ja et olemasolevate ind-, instrumentide hindamisel tuleb arvesse võtta laste ja nende vanemate arvamust ja siis ilmneb väga palju probleeme, nagu on juba mainitud. see on kõige ja kõige ilmsem on see, et äh, on järjest rohkem tõendeid, et äh, lastel ja vanematel on äh, raskusi aru saada, et millised on nende võimalused ja vahendid selleks ja et millised on ohud, neil on raske aru saada oma vastutusest, nad on frustreeritud ja nad on mures. see vastutustundetu digitaalkeskkonna pärast, nad näevad seda keskkonnana, mis ei vasta nende vajadustele, ei võta arvesse nende muresid ega ei anna nende, neile neid vahendeid, mida neil vaja oleks ja lapsed ja vanemad on tihti äh, segaduses, kuna on erinevaid lähenemisi, erinevatel firmadel äh, erinevaid äh, vahendeid äh, pakutakse, nii et vanemad tihti ütlevad, et nad ei leia seda toetust, mida nad sooviksid saada ja lapsed on tihti võimelised kõrvale hiilima äh, kehtestatud kaitsest. ja me võime hinnata olemasolevaid algatusi selles osas, et et kuidas on kaasatud erinevaid äh, huvipooli ja siin ei ole äh, selgust erinevate teenusepakkujate vastutuse osas kogu äh, väärtusahela ulatuses. ja oluline on ka see, et ei ole piisavalt äh, seiret, äh, ei ole tagatud reeglite jälg-, järgimist, nii et tihti on ras-, raske koguda tõendeid ja kõige suuremas ohus on need lapsed, kes suudavad just tuvastada lüngad nende kaitsmiseks ette nähtud meetmetes ja soovitused nüüd, me soovitame, et et töötataks välja äh, kõikehõlmav mm, käitumiskoodeks äh, digitaalkeskkonna jaoks, kus määratakse, määratletaks miinimumstandardid äh, laste poolt kasutatavate teenuste pakkujatele, et see tähendab nii teenuste kui seadmete kujundamist sellele vastavalt, et me nõuaks, et juba, et lastekaitse oleks äh, su-, lõimitud nendesse teenustesse ja äh, käitumisjuhendis äh, tuleks näha ka kaitsemeetmete võtmise volitused, sõltumatu seire ja hindamise ja vaja oleks ka institutsiooni, mis tagaks reeglite järgimise ja tuleks tagada see, et lastekaitsega tegeleks ka uued turule tulijad ja oleks selge teave tarbijatele, et millised teenused ei ole ette nähtud lastele. et see peaks vähendama ka ettevõtete ebakindlust ja looma ühised standardid ja reeglid kõigis liikmesriikides. selleks, et see oleks tõhus, me soovitame seda, et äh, oleksid äh, selged reeglid vanuse määramiseks et äh, oleks selge mm, märgistus, et milliseid teenuseid saavad lapsed äh, kasutada, et äh, see oleks igal pool ära toodud ja et kui neid mi-, miinimumstandardeid ei järgitaks, siis see tähendaks see seda, et vastav teenusepakkuja võetakse nimekirjast maha. ja me teeme ettepaneku, et Euroopa Liit toetaks, töötaks välja soovituse, mis edendaks inte-, lõimitud lähenemist meediakirjaoskusele, et äh, toetatakse kriitilist mõistmist, äh, loomingulist äh, osalust, et oleks tagatud ka tehniliste oskuste arendamine ja seda tuleks e, edasi arendada, kui tehniline keskkond areneb edasi, seda tuleks arvesse võtta kõigis poliitikates ja seda tuleks liikmesriikides rakendada juba laste sõimedest alates ning teavitamiskohustused vastavalt audiovisuaalmeedia teenuste direktiivile, mis on, on väga oluline ja ka jätkusuutmeetmed oleksid väga oluline. me soovitame ka ähm, tõhusa koordineerimise jaoks äh, alalise kõrgetasemelise ekspertide rühma loomise selleks, et lõimida see äh, käitumisjuhend äh, ja meediakirjaoskuse soovitused ja et, et, et oleks võimalik võtta meetmeid liikmesriikides, et oleksid tagatud ühised standardid ja see töö peaks olema loomulikult kaasav, vastutus, aruandlus peaks olema tagatud, see peaks olema sõltumatu ja suunatud avalikkusele Okay, sorry. And finally, um, well. ja kõik kolleegid siin äh, rääkisid, kui olulised on tõendid ja see, et meie tõe-, poliitika peaks olema tõenduspõhine ja et lapsed peaksid olema kaasatud, et äh, nendega tuleks konsulteerida nendes küsimustes, mis neid äh, puudutavad. ja lõpetuseks, loomulikult Euroopa Parlament on juba väga palju ära teinud selleks, et äh, kaitsta laste õigusi digitaalses keskkonnas, aga endiselt on jätkuvalt palju ohte ja ja mm, ohte on järjest rohkem ja nüüd äh, on vaja ära teha rohkemat, vaja kaasata rohkemaid osapooli, nii et äh, me arvame, et parlamendi roll peaks olema see, et äh, loodakse ja edendatakse ühiseid standardeid, et tegeldakse osapoolte koordineerimisega, et avalikkusel oleks selgus käes, et mida on, saaks, tuleks oodata ja et et käitumisjuhend tõesti ellu rakendatakse ja mida on öeldud, aga ei ole äh, tihtud, äh, seda kõike peab äh, täiendama see, et parandatakse inimeste meediakirjaoskust selleks, et oleks võimalik ähm, suurem usaldus ähm, selle valdkonna vastu praegusel ajal. tänan ka teie ettekande eest ja algab järgmine aruteluring. proua Kosta, püüa lühidalt oma küsimus esitada aitäh! tänan ka nende väga oluliste ettekannete eest, mis sisaldasid olulist teavet. Äh, digitaalne piir, see on uus võimaluste ja võimalikkuse piir. me ei pole veel tegelikult Euroopas kõike hõlmavat ülevaadet, meile räägime andmekaitsest ja digitaalmaailma arengust, aga meil äh, puudub tegelikult raamistik me teame, et on erinevaid äh, õiguslik, õigusnorme, mis pole aga täiuslikud ja vajavad täiendamist, valitseb ka eneseregulatsioon teatud valdkondades, siis on olemas erinevad menetlused, sanktsioonid, kuid öö, äh, öö, äh, ei ole ka öö, kriminaalkorras karistamine täielikult välja joonistunud vanusekontroll on loomulikult oluline, seda ka juba tehakse kommertstasandil, kuid me peaksime tegelikult võistma seda ka kui võimalust lapsi ja noorukeid kaitsta, lisaks sellele on minu kodumaal on palju tegemist küberkuritegevusega ja siis, kui sellega on tegemist, tegeldakse sellega põhjalikumalt. kuid Itaalias on vastu võetud antud teemal väga huvipakkuv seadus eh, küberliikuvusest, on olnud mitmesuguseid ettepanekuid ja tahaksin lihtsalt rõhutada, et mina leian, et kõikehõlmav eetikakoodeks Euroopa Liidu tasandil on eh, koodeks, mis vajab sisseviimist ja vastuvõtmist me peame töötama välja miinimumstandardid ja ka vastavad meetmed äh, vahendajate suhtes. meil on olemas mitmeid direktiive, peaksime võib-olla sellega põhjalikumalt tegelema. oi, palun vabandust. kõigepealt ju vastus, me mängime ju pingpongi. Very... suur tänu. muidugi see, need olid väga huvitavad tähelepanekud, vastaksin nüüd küsimustele. üks küsimustest nii Euroopa Liidu tasandil kui riiklikul tasandil on see, et on väga palju erinevaid äh, pädevusi, pädevaid asutusi, erinevad mini-, ministeeriumid vastutavad erinevate küsimuste eest, mis tegelikult on kõik seotud selle laiema probleemiga. sellega, et tehnoloogia domineerib laste elus, et nad elavad digitaalses keskkonnas, see tähendab, et äh, tekib terviseprobleeme, meediaga seotud probleeme, tehnoloogilisi probleeme ning ük-, üks, mida me oleme näinud, on see, et puudub piisav koordinatsioon selleks, et äh, tagada kõigi osapoolte jõupingutused, mis küll ei ole samasugused, aga peaksid olema teineteist täi-, üksteist täiendavad. kui selline koordinatsioon on, oleks olemas, oleks sellest juba väga palju kasu. käitumiskoodeks vähendaks kindlasti ebakindlust, praegu on mitmel osapoolel väga suur ebakindlus, nagu Sonja ka mainis, eriti lastel ja lapsevanematel, nad ei tea, mida teatud teenustelt oodata. Nende jaoks ei ole selge, kas näiteks Youtube on reguleeritud nagu televisioon või kas see üldse on reguleeritud aga ka ettevõtete jaoks on olukord ebaselge ja keeruline, neil on väga erinevad kohustused, eh, mida nad täitma peavad, seega mingisugune koordineeriv instrument nagu miinimumstandardid sisaldav eh, koodeks, käitumiskoodeks, sellest oleks kõigile osapooltele palju kasu. suur aitäh! Um, uh, jah, muidugi me püüame liikuda sinnapoole, et meil oleks terve rida, terve valik instrumente, aga me peame standardima ja koordineerima seda praegust kaootilist keskkonda ja lähenemist, aga üks meie soovitus oli keskenduda kolmele esiteks vahendajate ja platvormide kohustustele, siin tulekski miinimumstandardid ja käitumiskoodeksi roll siis eh, teiseks tuleb tagada, et lapsed ja vanemad saavad täita oma rolli, see tähendab, et on vaja oluliselt suurendada meediapädevusi, meediaoskusi ning kolmandaks koordineerimine selleks, et laste ja vanemate täiskasva vastutus saaks olla äh, kooskõlas ja üksteist täiendav sellega, mida teevad ettevõtted ja valitsused käitumiskoodeksi kaudu. nagu Eva ütles, kõik see on oluline, aga meie soovitustes oleme ka öelnud, et need probleemid ei kao kuhugi, see peaks olema alaline tegevus, me ei saa tulla aastaks kokku ja siis laiali minna, kuna nagu ka Stefan ütles, väljakutsed ja probleemid, võttes arvesse üha uusi ja uusi tehnoloogiaid on alati olemas, seega peab olema mingisugune mingi pädevuste või volitustega alaline rühm. suur aitäh ja nüüd ko-, kolleeg Vilt, palun. aitäh, üritan aeglaselt rääkida tõepoolest on äh, vaja leida äh, legaalseid lahendusi interneti kuritarvitamisele, et need lahendused on olemas juba karistusõiguses, äh, aga praegu kõige pakilisem probleem ohtlike jaoks on oma eraelu kaitse internetis, et selleks, et see ei mõjutaks pikas perspektiivis halvasti nende per, professionaalset ja eraelu. nii et väga paljud inimesed kasutavad Google'it, seal on väga palju ähm, pilte, mis võivad maksta inimestele nende töökoha või tekitada probleeme nende igapäevaelus äh, ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal otsustati, et need eh, ohvrid, kellel on, eh, kes kasu-, tahavad kasutada oma õigust unustamisele, on, et neil on väga palju raskusi selle saavutamisega, et kas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eh, määrusega ei, ei saaks paremini kaitsta neid äh, Äh, alaealisi, kes on olnud äh, kiusamise ohvriks, et äh, neile oleks tagatud eraelu kaitse, meil on olnud kohutavaid juhtumeid paljudes riikides, üks, mis on eriti tuntud, on Tiziana Cantoni lugu, kes võttis endalt elu hirmus tuleviku ees, aitäh. aitäh kes soovib alustada? palun, proua Liivens. Your... Uh, suur tänu selle väga huvitava küsimuse eest. kui me vaatame andmekaitse üldmäärust artiklit seitseteist, siis tõepoolest unustamise õigus on selgesõnaliselt, sellele on selgesõnaliselt viidatud kui millelegi, millest on kasu lastel selleks, et äh, varjata veebist in-, teavet, aga teil on õigus, me peame vaatama, kuidas seda praktikas rakendatakse. esiteks, selleks, et seda õigust teostada, peavad lapsed tea-, olema teadlikud, et neil selline õigus on. seega suurem teadlikkus andmekaitsealastest õigustest juba varasest east, see on üha olulisem kuna ei saa ju teostada neid õigusi, millega ei olda kursis. ning praktikas, kuidas eh, eemaldada isikuandmeid eh, internetist, see kõik peab olema tehnilisel tasandil teostatav, seega peavad olema mingisugused juhised või suunised ka andmekaitseasutustelt, et nad saavad reguleerivaid asutusi teavitada sellest, kuidas nad seda tee-, kuidas seda teha ning neil peaks olema veel täiendav kohustus, kui see puudutab laste isikuandmeid. seega meil on võimalusi tulenevalt andmekaitse üldmääruselt, aga selle rakendamine, kohaldamine, see on määrav. ning viitasite ka sellele, et mõnes olukorras on vaja lähtuda ka karistusseadustikust ning seda me näeme eriti just äh, selles, kui nõusolekuta levitatakse seksuaalset sisu, see on mitmes liikmesriigis ka konkreetselt kriminaliseeritud, väga oluline on, et lapsed oleksid teadlikud sellest, et nad ei tohiks levitada seksuaalse sisuga pilte, kus on kujutatud kedagi teist ilma selle isiku nõusolekuta ning seda tule, see tuleks, peaks olema ka haridusega seotud, mitte ainult, äh, ja see ei puuduta mitte ainult digitaalseid oskusi, vaid ka äh, seksuaalset haritu-, haridust ning nõusolekut. jah, see oli väga hea küsimus. lisaksin mõne sõna veel sellele, mida Eeva ütles, väga keeruline ette kujutada sellist Euroopat, kus lapsed annavad ettevõtteid pidevalt kohtusse, et oma pilte või sisu andmeid tagasi saada, see peaks olema viimane võimalus ning äh, võib-olla siis äh, oleks abi sellest, et me paneme paika mingid normid, äh, kus suunas me soovime, et see asi liigub, aga seni tõepoolest valdkonnale kehtestatav küll vabatahtlik ja, ja nendega endaga koos välja töötav käitumiskoodeks peaks kuidagi muutma nende teenuste olemust, et sellised ohud üldse tekkida ei saaks, me ei saa ju lasta tekkida sõjal äh, laste ja ettevõtete vahel. lastele on need tõkked äh, õiguskaitsevahendite kasutamisel liiga kõrged. miinimumstandardid, käitumiskoodeksid äh, selleks, et äh, teenused oleksid lapsesõbralikud, kas annaks suunata käitumiskoodeksite koostamist ka kasutajate poolt näiteks laste poolt, aga ka täiskasvanud kasutajate poolt, kuna lapsed eh, ei eh, eksisteeri ju ruumis, kus on ainult lapsed, ka täiskasvanud käituvad veebis problemaatiliselt. seega peaks olema mingisugune üldisem muudatus eh, selles käitumises, mida veebiteenustes heaks kiidetakse, muidugi me ei peaks midagi tsenseerima, vaid me peaksime edendama selliseid lahendusi, mis äh, tooksid kaasa sellised muudatused, mida me näha soovime. suur aitäh, Julie Ward, palun uh,! aitäh! esmalt uh, nende põnevate esitluste eest, vabandan, et ma algusest peale siin ei olnud, tänane seminar näitab, kui oluline on Euroopa Liidu väärtuspoliitika kujundajana sellised üksikasjalikud seminarid, eh, kuhu on kutsutud eksperdid, annavad valdkonnast väga hea ülevaade ja ma tean, et mu kolleegid samuti tunnust-, tunnistavad selle tähtsust. väga oluline, väga hea oli kuulda, et räägiti, rääkisite sellest küsimusest laste õiguste valguses aga laste positsioon praeguses ühiskonnas, seda mulle tundub, alaväärtustatakse. kasinusmeetmed tähendavad, et mitmed lastega seotud teenused ja pärastlõunased programmid on kaotanud rahastuse, näiteks minu riigis olen seda näinud, ma tean, ma olen sellega kursis, kuna mu õde on õpetaja temal paluti ko olla kooli IT-ekspert, ta ei saanud lisaressursse, täiendavat ametikohta ja nii edasi, talle anti ülesanne, aga anti märku, et tegelikult me ei väärtusta seda tööd, mida me palume sul teha. lisaks äh, surve pereelule, millest kuulsin, et rääkisite, äh, meil on lapsevanemad, kellel on kaks-kolm-neli töökohta selleks, et äh, piisavalt raha teenida ning me peame vaatama, millega me tegeleme, kuidas äh, kasinuspoliitika on mõjutanud neid olulisi väärtusi, mida oluliseks peame ka laste kaitsmise valguses. kuna ma tulen Suurbritanniast ja Brexit tekitab mulle suurt muret, teen koostööd ka Internet Watchi fondiga ja teiste äh, lastekaitseasutuste, organisatsioonidega, kes on väljendanud ka oma muret seoses laste turvalisuse ja ohutusega. kui oluline on teie arvates selline ühtlustamine Euroopa Liidu tasandil ja millised mured on teil seoses Brexitiga, kui me räägime laste ohutusest internetis? ja ma ei räägi siin ainult Ühendkuningriigist, sellised riskid on äh, ka ülejäänud kahekümne seitsmes liikmesriigis. suur aitäh! proua Liensen, palun. ma olen väga mures mulle tundub, et äh, Euroopa Komisjon on ainus äh, organ hetkel, kellel on piisavalt volitusi ja oskusteavet ja meelekindlust äh, hakkamaks vastu mm, mm, suurtele firmadele, kes kujundavad neid vahendeid, millest meie elu sõltub. me kasutame neid hariduses, sotsiaalelus, perekonnaelus, kõiki neid platvorme, mille üle on väga vähe kontrolli nii et äh, ma ei tahtnud äh, siin äh, pakkuda välja mingisuguseid soovitusi, mis polariseeriks kodanikuühiskonda ja ettevõtete tegevust, vaid leida selliseid kohti, kus meil on ühi-, ühiseid huvisid, mis on olemas, aga ma arvan, et et on vaja Euroopa Liitu selleks, et tagada, et kõik äh, lapsed Euroopas äh, saaksid kaitsta, kaitse. ja ma kuulen seda ka ettevõtetelt. ma arvan, et nad tõesti kardavad sellist olukorda, kus äh, kõik kõikides äh, liikmesriikides kehtiksid erinevad reeglid, oleksid erinevad organisatsioonid, kellega nad peaksid äh, suhtlema. et kui oleks mingisugune koordineeriv organ ja, ja ühest kohast tuleksid mingid miinimumstandardid äh, Euroopa Liidus, siis oleks nende kehtestamine piiriüleselt ka tõhus. aitäh! kolleeg Liivens, palun! ma arvan, et see viimane aspekt on eri, aspekt on eriti oluline, et mida killustunum on äh, maastik, seda rohkem erinevaid kohustusi on erinevatele osapooltele kehtestatud ja see toob enda kaasa olukorra, kus äh, tehakse kõige lihtsam valik, et äh, kõige vähem jõupingutusi ja see tähendab seda, et lastele ei lubata teatavaid teenuseid kasutada. ja see ei saa olla eesmärk Mm, kui me tahame lapsi paremini kaitsta, et kui me vaatame isikuandmete kaitse üldmäärust, siis eesmärgiks oli olukorda harmoneerida, et lähenemine oleks igal pool samasugune ja me näeme juba lastega seoses igal pool, et olukord on väga killustunud ja see on keerukas andmekontro-, eh, kontrolliga tegelevate asutuste jaoks, aga ka vanemate jaoks. jah, tõepoolest suur tänu ma esitaksin ka ühe küsimuse, mõni minut ju meil veel on. Te viitasite õigesti asjaolule, et poliitikutena peame ühelt poolt tagama laste kaitse, aga teisalt ei ole meil ka õigust last koos vanniveega välja visata Äh, ja me ei saa äh, tema kui tulevase kodaniku vabadusi küsimuse alla seada. seega me peame laste õigusi vaatlema väga ulatuslikult, kõikehõlmavalt. meil on tõesti vähe probleeme, kui tegemist on illegaalse tegevusega, illegaalne on illegaalne, seda uuritakse kriminaalmenetluste kaudu aga mis on siis nagu ebasobiv sisu, mis on sobiv sisu, ma leian, et öö, äh, seda küsimust tuleks vaadelda erinevate liikmesriikide kultuurilisuse tausa erisuse seisukohalt erinevalt. ettekujutused on ju väga erinevad. kuidas ma saan need asjad siin ritta seatud? kui me võtame filmi Basic Instinct, mis täna on filmikunsti klassika, seal oli paar voodistseeni, mis öö, äh, kutsusid esile rea öö, äh, küsimusi. tänapäeval on see lihtsalt nagu möödaminnes stseenid. osad leidsid aga, et need stseenid tuleks filmist kõrvaldada kuidas me identime seda, mis asi on sisu, mis asi on lubatav sisu, kas seda on võimalik üle-euroopaliselt ühtlase mõõdupuuga mõõta? loomulikult mõjutab see siis ka eetikakoodeksit, kuivõrd eetikakoodeksit tuleb ju rakendada, aga kui eetilised arusaamad on erinevad, läheb asi kogu keeruliseks. proua Olivens oh,. Uh, jah, see on tõesti väljakutseks. Ähm, et ähm, siin ei ole mingit ühtset äh, seisukohta laste kasvatamise osas ja millised on sobivad väärtused, aga on tehtud äh, üsna suuri edusamme ähm, sisu reitingute osas, äh, nagu te mainisite ja Euroopa reguleerijate rühm tegutseb ka sellega, et kuidas harmoneerida süsteeme, mitte nii, et äh, kõigil oleks sama regulatiivne raamistik, aga et kõigil oleks samad vahendid, äh, toimuks ühine arutelu ja siis äh, kohaldatakse miinimumkaitsestandardeid, et siis võiks olla ka mingisugused riiklikud variatsioonid vastavalt sellele, kuidas hallatakse riiklikke keskkondi nii et äh, me muidugi rõhutame miinimumstandardite olulisust äh, käitumisjuhendiga seoses ja siis oleks ka teatav paindlikkus tagatud. Äh, mina arvan, et need sammud on positiivsed, aga vaja oleks positiivset tahet, poliit-, poliitilist tahet, et tõesti see ka kuskile jõuaks, et see oleks asi, millega tegeldataks ja, tegeldakse, vaja on jõupingutusi et äh, neid standardeid äh, ka rakendataks ja avalikkus neist äh, aru saaks. ja ka hariduses ja meediakirjaoskuses on väga palju erinevusi Euroopa Liidus ja need soovitused, mis puudutavad meediakirjaoskust, mm, seal on mingisugused piirangud, et äh, mil määral saab ettekirjutusi teha äh, liikmesriikide haridussüsteemidele, aga me kuuleme ju igalt poolt, et äh, tegelikuks lahenduseks on haridus ja meediakirjaoskus on kõigi, kõikides poliitikates olemas, aga seda piisavalt ei ole veel rakendatud ja Euroopa Parlament tõesti peab selles küsimuses olema liidri rollis. Um, just wanting to add with tahaksin lisada seoses sisureitingutega, et on väga positiivne see, et äh, uue meedia audiovisuaal, audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga seoses on see ette nähtud, et on sisukirjeldused ja kaks märkust. väga oluline on jagada parimaid äh, tavasid äh, liikmesriikide vahel ja ERGO on ilmselt see foorum, kus äh, see võiks äh, toimuda, kus liikmesriigid saaksid äh, arutada seda, kuidas neid ähm, reitinguid kasutada. aga vahel ma kardan veidi seda, et kui me muudame kohustusleks selle Mm, sisu reitingusüsteemi ilma aruteluta, siis tekitab see ähm, äh, segadust, et parem internet laste jaoks äh, selle strateegia raames seda toetatakse, aga väga oluline on, et seda kasutatakse erinevat tehnoloogilistel vahenditel, sest et kui sama sisu on kättesaadav erinevate vahendite kaudu, siis ei tohiks see lähenemine olla piiratud lihtsalt audiovisuaalmeedia teenustega äh, Äh, nagu see on ette nähtud direktiivi rakendusalas, vaid vaja oleks di-, dialoogi teiste äh, poliitikavaldkondadega. tõesti, suur tänu kõikidele meie ekspertidele, kes tagasid täna hommikuse väga viljaka arutelu. ma leian, et te edastasite meile nii mõnegi huvitava mõtte ja rõhutasite korduvalt, et meediakirjaoskuse küsimus on üks kesksemaid küsimusi, mis ei lahenda muidugi kogu probleemi tervikuna, kuid meil on vaja lapsi ja noori kaitsta valdkondades, kus on vajalik kaitsta neid internetis kus nad võivad olla ohustatud, samas näidates, milliseid võimalusi öö, digitaalne maailm pakub. seega tõesti südamlik tänu, see oli meie jaoks väga tõhus ja andis meile suurt abi. ilusat päeva jätku teile, aitäh! wir kommen dann jetzt gleich zu unserem Koordinatoren-Meeting, aber nicht bevor ich Ihnen... nii, nüüd me hakkame tegelema koordinaatoritega, enne kui te liik-, kõik aga lahkuvad. järgmine istung on, oli ette nähtud viiendaks märtsiks, aga kuna me oleme nii hoolsalt tööd teinud, siis me võime südamerahuga viienda märtsi koosoleku ära jätta. ja me kohtume järgmisel korral üheksateistkümnendal märtsil alates kella viieteistkümnest ja kahekümnendal märtsil kogu päeva ulatuses alates kella üheksast kuni kaheksateist kolmekümneni. tänan tõlke teeme vaheaja, algab koordinaatorite koosolek. oota,